kallid kolleegid, viienda veebruari kahe tuhande üheksanda aasta protokoll on laiali jagatud, kas selle kohta on märkusi? Chichester, Charles Chichester, palun. Uh, härra president, ma ei võta sõna protokolli kohta, kuid võtan sõna Austraalia delegatsiooni esimehena ja tahaksin liituda teie sõnadega hetk tagasi ja annan järgmisel nädalal teie sõnumi kindlasti edasi Austraalias. suur tänu protokolli kohta märkusi ei ole, siis on protokoll sellisel kujul vastu võetud. üheksandal detsembril kahe tuhande kaheksandal aastal esitas härra Vito Tomšek uuesti taotluse parlamentaarse immuunsuse kaitseks ja tema õiguste